kui jätkub meie istung äh, kell üheksa, siis on homme kuueteistkümnes juuni, nagu te teate, kaksteist kolmkümmend lõpeb esimene istung ja kell kolm jätkub see kuni südaööni, päevakord on kõigile saadaval Euroopa Parlamendi veebileheküljel, suur tänu kannatlikkuse eest, sellega on istung lõppenud.